komisjoni avaldused hädaabi Euroopa Liidu laagrites rasketes ilmastikutingimustel kannatavatele pagulastele ja rändajatele. ja annan nõukogu nimel sõna härra Borgile. Grazie, presidente, onorevoli membri suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud äh, mure tuhandete pagulaste ja rändajate saatuse pärast, kes praegu äh, peavad taluma Euroopa pagulaslaagrites äh, raskeid ilmastikutingimusi, on meie ühine mure. vastavalt Kreeka ametivõimude poolt antud andmetele on Kreeka saartel üle viieteistkümne tuhande pagulase pagulaskeskused on ülerahvastatud äh, ja seal on väga keerulised tingimused inimeste jaoks, mis on äh, tingitud äh, talvistest tingimustest. lisaks sellele on ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet öelnud, et seitse tuhat pagulast on hetkel nii-öelda kinni Serbia lähistel, lisaks ka Belgradi lähistel me loomulikult ei saa muuta ilmastikutingimusi, kuid meie kasutuses on erinevaid ressursse ja vahendeid, mis saavad aidata kaasa sellele, et parandada ähm, pagulaste olukorda selles keerulises olukorras Äh, me nüüd me vaatame, millised on võimalused kasutada neid vahendeid selleks, et leevendada pagulaste olukorda. lisaks sellele vaadatakse kindlasti üle muud abivahendid, mida on ka siiamaani juba antud äh, kõige enam kannatada saanud äh, piirkondadele Äh, ja mida antakse ka äh, tulevikus. Äh, nüüd ma jätkan malta keeles. me oleme teadlikud sellest, et Kreeka on saatnud sõjalaeva Lesbose suunal selleks, et aidata neid sisserändajaid, kes on praegu rinda pistmas nende raskete ilmastikutingimustega. meie eesistujana hoiame silma peal olukorral ja arengutel ja samal ajal me oleme teadlikud asjade tõsidusest ja oleme kontaktis erinevate osapooltega. me tahame omalt poolt teha kõik selleks, et parandada äh, pagulaste olukorda tahame leevendada nende olukorda. Need äh, kohustused, äh, mis on välja käidud selleks, et äh, pagulaste elamustingimusi talveks sobivaks muuta, äh, tuleb võimalikult kiiresti ellu rakendada. mitte ükski riik ei suuda sellise kriisiolukorraga üksinda toime tulla. meie äh, tööd ei tohiks või seda tööd ei tohiks teha mitte ainult need eesliinil olevad riigid, vaid ka teised riigid peaksid oma abi pakkuma probleemi lahendamisel me peaksime äh, hoidma ära selle, et olukord eskaleeruks, meil on vaja ühtsust ja koordineeritud tegutsemist me peame tegutsema kiiresti, lühikese aja jooksul äh, ja me peame mõtlema ka pikaajalises perspektiivis. üks meie eesmärgidest ja prioriteetidest selle poole aasta jooksul on äh, tulla välja äh, meetmetega äh, ja julgustada nende ellurakendamist, mis on juba välja pakutud. Äh, seda mainiti ka täna hommikul siin täiskogul, seda tegi Joseph Muscat, meie peaminister nagu te teate, eh, siis praegusel hetkel eh, on Malta eesistujaks eh, ja kodanikud ootavad meiepoolset tegutsemist selles vallas. lugupeetud daamid ja härrad, ümberasustamine saab aidata ka seeläbi, et on võimalik leevendada selle kriisi mõjusid inimestele üheteistkümnenda jaanuarini umbes kaheksa tuhat inimest on vaid suudetud Kreekast ümber paigutada. kui me seda protsessi suudame kiirendada, saaksime me aidata Kreekat äh, ja saaksime suuresti positiivselt mõjutada ka pagulaste elusid ja edu tuleb saavutada Kreeka kontekstis võimalikult kiiresti ja positiivselt tuleb kasutada erinevaid ameteid, EASO-t, Frontexit Äh, tuleb pakkuda abi nendele liikmesriikidele, kes äh, on äh, eesliinil selle probleemiga võitlemisel. see on väga vajalik selleks, et kiirendada ka ümberasustamisprotsessi ellurakendamine. pikaajaline stabiilsus, eriti just ida suunal ja Vahemere koridori suunal, tähendab seda, et tuleb teha paremat koostööd Türgi ja Euroopa Liidu vahel. meil on vaja rohkem pühendumust selleks, et äh, neid eesmärke täita, nagu ma juba ka ütlesin, lisaks sellele tuleb tegeleda sisserändajate tagasisaatmisega Türgi suunal. meil on vaja suuremat koostööd Lääne-Balkani riikidega see on otsustava tähtsusega. pikas perspektiivis me äh, vaatame läbi äh, erinevad reformi ettepanekud ja seadusloome ettepanekud, mis on seotud ühtse Euroopa varjupaigasüsteemiga Äh, me teeme koostööd eelnevate eesistujatega, äh, Hollandiga ja Slovakkiaga, kes oli eelmine eesistuja, selleks, et meie poliitikad oleksid võimalikult mõjusad. me tahame teha koostööd äh, ja lugupeetud daamid ja härrad, päeva lõpuks me siiski tahame, et meie poliitika, mis saab välja tööstatud, oleks rände ja varjupaiga küsimuses jätkusuutlik see poliitika peaks äh, sisaldama äh, ka suuremaid kontrolle meie välispiiridel me tahame lahendada selliseid kriisiolukordi nagu see, millest me ka täna räägime. eesmärgiks on ju päästa elusid ning tagada see, et meie paika pandud süsteem oleks õiglane ja mm, sobiv komisjon ja volinik annab kindlasti lisainformatsiooni selle teema kohta, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna volinik Stiljanides. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, aitäh selle õigesti ajastatud arutelu eest, rändajad ja äh, pagulased on väga rasketes talvistes ilmastikuolustes, me näeme eh, seda Ageuse merest kuni Põhja-Euroopani, teatud piirkondades ei oodatud eh, selliseid tingimusi. me kõik oleme näinud eh, ajakirjanduses neid pilte paljudest pagulaste laagritest ja ma tahan selgelt välja öelda, keegi ei saa tunda uhkust selle olukorra üle. meie moraalne kohustus on nendele inimestele väärikus tagada, tagada see praegu, mitte järgmisel nädalal, mitte isegi homme, vaid kohe. me seega abistame ametivõime reaktsioonis selleks, et kasutusele võtta kõik vahendid selleks, et kiirendada nende laagritingimuste talveks kohandamist. kolle-, volinik Avramopoulos ja mina oleme regulaarselt Kreeka ametivõimudega kontaktis. Kreeka saartel, kus olukord on kõige tõsisem käsitleme me kõikvõimalikke lahendusi selleks, et abistada valitsust ja kohalikke ametivaimu selles erakorralises äh, olukorras. volinik Abramopoulos oli Lesbose saarel äh, täna varem selleks, et hinnata olukorda koha peal ning loomulikult selleks, et arutada olukorda ja leida äh, kiireid lahendusi me tervitame Kreeka ametivõimu kiiret reaktsiooni raske olukorraga tegelemiseks äh, saartel. esiteks selleks, et äh, kõige haavatavamad isikud viia vastuvõtukeskustele, mis on talveks kohandatud ja teiseks selleks, et äh, mandrile viia asüülitaotlejad, eriti haavatavad isikud ja, ja tagasiveaga Türk juhul, kui tegemist ei ole seadusliku rändega, selleks, et kasutusele võtta mereväe laev, et äh, pakkuda äh, eluaset nendele, kes, eriti just Lesbose saarelt, kes on väga rasketes talvistes oludes. seda öeldes siis keskpikas perioodis äh, arutame me Kreeka ametivõimudega võimalust asjakohaste Äh, laagrite loomist nii saartel kui siis ka kohandamist praeguse taristu osas. nagu hea kolleeg Abramopoulos äh, ütles äh, täna Lesbosel, see lahendus saab toimida ainult koostöös ja kohalike ametivõimude toetusel ja loomulikult kohalikku rahvastikku, kes koha peal on üles näidanud äh, väga suurt, suuremeelsust äh, selleks, et äh, viimasel kahel aastal võõrustada neid tuhandeid sisserändajaid. me üritame kasutusele võtta olemasolevaid vahendeid selleks, et luua täiendavad varjupaiku ja me oleme seda, sellest teavitanud kohalikke ametivaime, võime Äh, nii ähm, saarel äh, on äh, ÜRO abiga ja ka teiste humanitaarorganisatsioonidega. Euroopa Liidu humanitaarpartnerid, rahvusvahelised organisatsioonid, vabaühendused on kohapeal ja abistavad enam kui kahtesadat tuhandet nende vahendite edastamist, selle nagu tekid, vaja, sobilik riietus, mis on sobilikud äh, külmema ilmaga. loomulikult ei ole need pikaajalised lahendused aga erakorralised ajad nõuavad erakorralisi reaktsioone. me hoiame olukorral äh, lähedalt silma peal ja me jätkame eh, kõige tegemist eh, Kreeka ametivõimude toetamisel nii kaua, kui selleks aega kulub. mandril on olukord eh, väga erinev, talveolus, oludele kohandamine on kontrolli all, kolmkümmend üks laagrit on juba kohandatud ilm, ilmastikutingimustele, hädaabivahendite kasuta-, kasutusele võtmisega. see on minu vastutusalal ja aitäh teie toetuse eest, eh, selle eh, hädaabivahendi loomise eest, toetuse eest. kakssada miljonit eurot määrati eelmisel aastal humanitaarvaldkonnale ainuüksi kakskümmend viis protsenti sellest summast, enam kui viiskümmend miljonit eurot, on humanitaarabi partneritele talvetingimustel kohandamiseks äh, ette nähtud Kreekas, eriti just äh, mandril, ja loomulikult on vaja parandada ja täiendada olemasolevaid ähm, rajatisi, luua uusi, äh, luua sanitaartingimused, küte, ja see nimekiri on väga pikk. seda lisaks vahenditele, mis olid juba kättesaadavad alates kaks tuhat viisteist aastast kolmsada viiskümmend kaks tuhat eurot erakorralist abi on siseasjade, sisejulgeolekufondist määratud Kreekale, see abi kas siis otseselt kohalikele ametivõimudele või Euroopa Liidu ametitele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele selleks, et otseselt toetada rändeolukorda Kreekas, sealhulgas vastuvõtuvõimekust ja loomulikult äh, laagrite täiendamist äh, nii mandril kui ka saartel. see erakorraline rahastus on täienduseks viiesaja üheksale miljonile eurole, mis on juba Kreekale kättesaadav lähtuvalt riiklikest programmidest, et kaks tuhat kakskümmend aastaks tegutsemiseks. ja tahaksin öelda, et üldiselt Euroopa Liit on teinud kättesaadavaks enam kui miljard eurot Kreekale äh, lähtudes siseküsimuste fondist ja uuest erakorralisest äh, vahendist. Kreeka on kõige suurem kasusaaja sellest äh, fondist. ja nüüd räägiksin Serbiast ja endisest äh, Jugoslaavia vabariigist Makedooniast komisjon kasutab kõiki võimalikke vahendeid selleks, et ametivõime rändekriisiga toimetulemisel aidata, mitte ainult sellepärast, et need kaks riiki on kandidaatriigid, vaid olu- ja siin on ette nähtud oluline finants- ja tehniline abi. suure, arvestades suuri raskusi, mis on seotud talviste tingimustega ja lumesajuga, eriti Serbias, Eh, võtame nendega ühendust täna selleks, et olukorda hinnata koha peal ja arutada seda ametivõimudega, kohtuda pagu-, rändajatega ja väljendada Euroopa Liidu solidaarsust, laiendada vastuvõtuvõimekust ja tagada, et olemasolevad keskused oleksid kohandatud äh, talvistele tingimustele enam kui nelikümmend kolm miljonit eurot on Serbiale määratud alates kaks tuhat viisteist aasta oktoobrist nii humanitaarabi kui ka liitumiseelse abina. Euroopa Liit on sellega suurim doonor. üheksateist miljonit humanitaarabi määrati selleks, et vastuvõtutingimusi täiendada ja talvetingimustele kohandada, loomulikult Äh, pakkuda sooja toitu, äh, meditsiiniabi ja täiendav kakskümmend neli miljonit eurot läbi äh, liitumiseelse abi selleks, et Serbia saaks võõrustada neid pagulasi ja rändajaid. samal ajal tugevdades oma võimalust kontrollida piire. see on osa enam kui saja kaheksateistkümnest miljonist eurost Euroopa Liidu finants- ja tehnilisest abist selles valdkonnas Serbiale alates kaks tuhat seitse, aastast kaks tuhat seitse. loomulikult on vaja teha veelgi enam selleks, et tagada turvalised ja inimlikud tingimused, eriti laiendades vastuvõtuvõimekust. me oleme valmis aitama ja sellepärast läheme ka sinna koha peale, et Serbia ametivõimudega olukorda arutada ja olukorda kohapeal parandada. endises Jugoslaavia vabariigis Makedoonias enam kui kakssada tuhat põgenikku on vastu võetud alates äh, kaks tuhat viisteist aasta kriisi puhkemisest, on määratud üheksateist miljonit eurot komisjoni poolt selleks, et aidata püramiid äh, selle kriisiga toime tulla, sealhulgas humanitaarabi. see on osa enam kui viiekümnest miljonist eurost Euroopa Liidu finants- ja tehnilisest abist sellele riigile alates kaks tuhat seitse, aastast kaks tuhat seitse piirirände ja pagulasolukorra kontrollimiseks täiendavaid vahendeid kaalume me vastavalt vajadustele. selline on olukord kolmes mainitud riigis, Kreekas, Serbias ja Füromis ja loomulikult tahaksin ma veel kord öelda, et me ei tunne uhkust sellest valulikust olukorrast Euroopa Liit määras piisavalt raha, aga mõned kohapealsed nõrkused ei ole võimaldanud selle raha äh, tõhusat äh, kasutamist parimal viisil, et selle erakorralise olukorraga toime tulla. aitäh! suur tänu! arutelu äh, käivitab nüüd härra Dias de Mera Rahvapartei nimel. suur tänu, proua äh, juhataja. ma sooviksin teid õnnitleda tõsiselt nende jõupingu-, tehtud jõupingutuste eest. hetkel näeme me ühte külmimat äh, talve, mis meil Euroopas on ja see on tabanud põgenikke Balkanil ja Ageuse Egeuse piirkonnas väga tõsiselt ja see mõjutab just kõige haavatumaid isikuid, naisi ja eakaid. kõik, kõigest on puudus toidust ja põhivajadused on katmata vastuvõtukeskustes, kus tuhanded hetkel on majutatud. ma olen kohapeal käinud, volinik, ma olen näinud, mis seal toimub Äh, ma olen näinud seda pettust, mis seal aset leiab. konteinerlaagrid, need on nagu äh, külmkapid talvel ja nagu ahjud suvel. me oleme näinud vahendite ebasobivat kasutamist ja komisjoni vastutusalas on mitte ainult tagada, et vahendid määratakse, vaid et neid ka äh, korrektselt kasutatakse elude päästmisel merel oleme näinud jõupingutusi, aga nüüd inimesed surevad äh, koha peal. me ei filosofeeri siin, äh, me ei äh, peaks rääkima abstraktselt, me peaksime rääkima sisulisest küljest ja tegemist on erakorralise olukorraga, me peame üles näitama solidaarsust ja kiireloomust reaktsiooni artiklid kakskümmend üks ja kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingust kutsuvad meid üles tegutsema. me peame kindlalt tegutsema, lugupeetud volinik, ärge rääkige Türgist. Türgi ei kuulu sellesse arutelusse. me räägime siin eksklusiivselt Euroopa Liidust ja tema vastutustest. härra Dias de Mera, kas te olete valmis vastama härra Urtasoni sinise kaardi küsimusele? palun, härra Urtason, kolmkümmend sekundit suur äh, tänu, lugupeetud kolleeg, aitäh selle sõnavõtu eest ja teie panuse eest. kas te olete kursis sellega, et paljud põgenikud, kes on Kreekas lumevangis, peaksid praegusel hetkel olema teistes liikmesriikides ja äh, ümberasustamise, paigutamise teemat, teemast ei ole kinni peetud ja ta, oma riik on vastu võtnud ainult kuus protsenti äh, sellest, mis nad pidid vastu võtma. härra Dias de Mera. hea kolleeg, ma rääkisin äh, pühendumusest äh, ja lähtusin kaastundest. see, mida ma praegu siin ütlen jah, vastab tõele, kaheksa tuhat on äh, äh, vastava ümberpaigutamise programmiga ümber paigutatud, aga see, mida te siin soovite näha, te räägite siin poliitilistest, poliitilisest tahtest. mina räägin erakorralisest kiireloomulisest reaktsioonist ja kaastunne Äh, on igasuguse negatiivse positiivse hinnangu äh, kõrval. härra Weidenholzer, sotsiaaldemokraadi nimel üks minut. ja suur aitäh, kõnelejal puudub mikrofon eelmisel nädalal äh, sadas äh, üle kogu Euroopa väga palju lund, paljud rõõmustasid selle üle, kuid Kreekas äh, kümned tuhanded pagulased ja mitte ainult Kreekas, vaid ka Balkani riikides nägid selles katastroofi, me oleme näinud kohutavaid pilte, mis meid on šokeerinud ja sellepärast me täna seda arutelu peamegi. kuid me ei tohi ainult suuri sõnu teha, me peame ka tegutsema. ma tahaksin tervitada voliniku poolt välja öeldud väga hea on, et äh, rohkem vahendeid on eraldatud äh, juhtunud on see, mille eest me oleme alati hoiatanud, probleem on tegelikult palju sügavamal, kui esmapilgul paiga, paistab. Äh, probleem peitub selles, et Kreekast ei ole endiselt ümber paigutatud piisavalt pagulasi, nagu seda on ette nähtud. bürokraatlik tohuvabohu on täiesti kohutav ning härra Mavropolus äh, Äh, lubab meile kogu aeg, et kohe-kohe muutub midagi, aga tegelikult midagi ei muutu. me peame seda probleemi tõsiselt võtma, me peame äh, panema rakkerühma paika, kes äh, selle protsenti, selle protsessi nüüd tõesti käima lükkaks, aitäh. härra Marias, üks minut, palun. poolteist minutit, ütleb kõneleja. proua Äh, juhataja, olukord Kreeka esmase vastuvõtukeskustes on väga halb. Äh, meil on tuhandeid äh, rändajaid ja ka ebaseaduslikke sisserändajaid ja see on sellepärast, et Türgi saadab jätkuvalt edasiselt sisserändajaid meie saartele ja, ja kus nad on kõik lõksu jäänud. nii et ainult seitse tuhat kohta on meil laagrites ette nähtud, aga neid on palju rohkem. ja Frontex ei peata neid rändevoogusid, nad püüavad kontrollida op-, kuuskümmend kuus tuhat rändajat tuleb teistesse riikidesse ümber paigutada, aga sellest on vaid kaheksa tuhat ümber paigutatud, see tähendab seda, et väga paljud inimesed on äh, jäänud lõksu ja äh, varjupaigataotluste vastuvõtmine võtab palju aega. ja kuigi Euroopa Liit lubas saata kreeklastele appi äh, sadu abilisi, ei ole seda tehtud. me oleme juba selgelt öelnud seda, et valitsus jättis tuhanded äh, äh, lume sisse kinni Lesboses ja teistel saartel ja Samoses ja Hioses, kus ma käisin nädalavahetusel, ei ole ka parem. ja seda vaatamata sellele, et vabaühendused on sadu miljoneid vastu võtnud selleks, et äh, rändajaid toetada. kuhu see raha läks, härra Stylianides? sest vabaühendused peavad selle rahaga pidu ja siin kojas on ok oktoobrikuus mina palusin juba, et Olav sekkuks sellesse küsimusse ja ma ikka ootan, et härra Stülinides annaks vastuse minu küsimusele. küsimuse, mille ma oktoobrikuus esitasin selle kohta, kui halvasti eh, Kreeka valitsus seda raha kasutab, mis on eraldatud pagulastele. ja ma ootan seda vastust. vastutus on ju komisjoni käes eh, ja Kreeka poolel samuti Kreeka ei saa enam rohkem äh, äh, pagulasi ja ebaseaduslikke sisserändajaid vastu võtta, aga samas nad ei saa ka külmakäes elada, aitäh. proua Wikström, kaks minutit, palun. suur tänu, proua juhataja L lumi sajab ja ilm läheb järjest külmemaks. Äh, karm ilm on jõudnud ka kõige lõunapoolsematesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja üha rohkem pagulasi peavad ebasobilikes elutingimustes elama. Õnneks on praegu vabaühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid andnud erakorralist abi ning ma tahaksin eh, tahaksin neid kiita ja tunnustada südamest selle eest samal ajal aga Euroopa valitsused ja institutsioonid pea, peavad seda olukorda ju äh, korraldama, kuid on seda halvasti teinud. tingimused ei ole vastuvõetavad ei Euroopa Liidu kodanike jaoks ega ka äh, nende inimeste jaoks, kes on pagulastena meie randadele ilmunud. me peame ja saame teha palju rohkem, kui praegu me teeme ma mõistan, et äh, ümberpaigutamine Kreekast ja Itaaliast ei ole toiminud ja sellepärast Dublini määruse kohaselt, mille eest mina vastutan ja mille kallal ma praegu ka töötan, püüan äh, tuua välja mõningaid ideid selle kohta, kuidas me vähemalt osasid neid probleeme saaksime lahendada, aga need on ikkagi pikaajalised lahendused. praegu aga on meil tarvis kiireloomulisi meetmeid selleks, et abistada kõiki pagulasi, kes meie mandrile on tulnud, nii neile, kes on laiali jagunenud, kui ka need, kes on Lääne-Balkanis kinni. ja ma loodan, et nõukogu komisjon teeb kõik selleks, et vajalikku abi anda, sest täna on meil tarvis just nimelt erakorralisi meetmeid ja sama palju on meil tarvis kaastundmist et kaasatundmist nendele, kes on hädas. me peame seda humanitaarkriisi Euroopa pinnal lahendama, muidu tulevased põlved heidavad meile seda ette, seda ette, mida me täna ei teinud. ja on täiesti ilmselge, et nii on. ja ma loodan, härra volinik, soovin teile palju edu öö, äh, et me saaksime üheskoos töötada selle lahendamisel. suur tänu ja täpsustan, et rääkisite ALDE fraktsiooni nimel ja nüüd saab sõna proua Spinelli kuue nimel. suur tänu. ei tea, kui palju varjupaiga taotlejad peavad külma pärast ära surema enne kui meie tegutsema hakkame, see on häbi. volinik kuulaku äh, Amnesty Internationali ja teiste äh, organisatsioonide äh, sõnumeid selle kohta, sajad surevad nendel saartel kummas, nii mandril kui ka saartel on paljud, kellel ei ole ei varjupaika ega äh, toitu ega vett ja on palju pagulasi kes on juba Euroopas, keda ei saadetakse taga, ei saadeta tagasi Türgisse. ning seetõttu me rikume ka öö, äh, Dublini konventsiooni, aga hullem on veel see, et me rikume omaenda varjupaigapoliitikaid, mis puudutab ümberpaigutamist ja ka perekondade ühendamist ning inimõigusi me ei, ei täida. inimesed saavad hukka külma käes. seda ei olnud ju seda võis ju ette näha, et külmaks läheb. lõpetage inimeste tagasisaatmine Türgisse äh, austage neid protseduurilisi tagatisi ka, millel äh, varjupaiga taotlejatel on õigus. roheliste fraktsiooni nimel proua Keller, üks minut palun. kujutage ette, kui Euroopa Liit kahekümne esimesel sajandil äh, näeb seda, et on inimesed, kes surevad, surevad külma kätte, lapsed, kes on külma võetud liik-, liikmetega ja see on Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil ja paistab, et meil ei ole võimalik tõhusalt neid abistada. kuidas me saime seda lasta juhtuda omaenda Euroopa Liidus, mille eest me kõik üheskoos vastutame? suur osa sellest tuleneb loogikast, et me püüame varjupaigataotlejaid, pagulasi väljas ja, ja kohelda neid halvasti selleks, et nad ei tuleks siia. jah, me aktsepteerime, et inimesed see, kannatavad selleks, et teised ei tuleks siia, aga kas see on see Euroopa, kus me tahame elada? kas seda me kujutasime ette, kui me näiteks ka siin parlamendiliikmeteks tahtsime saada, kas see on meile aktsepteeritav? minu jaoks mitte ja loodan paljude teie jaoks pole see samuti aktsepteeritav. aga kui see nii on, siis me peame ju vaatama tõele näkku, me peame pagulased äh, saartelt kõigepealt Kreeka mandriosasse tooma ja suur probleem on selle Türgi diiliga, sellepärast et Türgi võtab vastu ainult neid pagulasi, kes tulevad saartelt, aga me panime ise endid sellesse olukorda ja nüüd äh, avaldavad nad meile Kreekale survet, et ei saadetaks pagulasi äh, mandriosasse, me teame seda, sellepärast ongi inimesed seal saartel kinni, kus ei ole korralikku äh, majutuspaiku, me peame ümber paigutama vaid kuus koma neli protsenti sellest kuuesajast tuhat või sajast saja kuuekümnest tuhandest on ümber äh, paigutatud, see on väga väike osa, liikmesriigid peavad tegutsema ja mitte ainult Kreeka, Serbia, Makedoonia, aga ka Bulgaaria kõik peavad jõupingutusi parem, äh, tegema selleks, et vastuvõtutingimused oleks paremad. aga me peame lõpetama teesklemise, et inimesed põgenevad äh, tagakiusamise, sõja ja muude äh, koleduste eest, et ja et, et kui me teeme nende elu siin halvaks, et siis nad siia ei tule. seda ei juhtu igal juhul, me peame nendele inimestele andma, andma eneseväärikuse, aga võtma seda ka Euroopale, aitäh! suur tänu, proua Winberg EFTD nimel! fru talman! suur tänu, proua esimees. aasta on mööda läinud ja Vahemere piirkonnas on olukord ainult natukene paremaks läinud ja taaskord räägime me ajutistest lahendustest probleemidele, mis igal juhul jäävad alles. ja Rootsis sotsiaaldemokraadid räägivad alati sellest, et inimesi on tarvis abistada seal, kus nad on, selle asemel, et öö, äh, et meelitada neid sinna, kus need laagrid on. me peame siin ennetavalt mõtlema tulevikus, me ei pea ootama selle probleemi tekkimisele, tekkimiseni ja nüüd on muidugi olukord väga keeruline. Kreekas ja ja keegi ei saa nüüd kasutada siin Dublini määrust äh, juba kahe tuhande üheteistkümnendast aastast pole see olnud võimalik, nii et see on teinud olukorra väga keeruliseks. ning Rootsi on pidanud võt-, üles panema ka telke eelmisel talvel, sellepärast me võtsime endale ülemäära suure kohustuse ja võtsime põhimõtteliselt kõik vastu, kes tulid. meil oli sadu tuhandeid, kes püüdsid abistada ja neid tulijaid aidata ja Rootsi on võtnud kõige suurema arvu pagulasi vastu äh, oma elanike arvu suhtes. inimesed on äh, jaganud neile kaupu ja nii edasi ja nüüd on tehtud siis uus Euroopa asutus, mis hakkab piire kaitsma. aga kes aitab Rootsit ja, ja millal hakatakse lõpuks kasutama ka Dublini määruse reegleid, aitäh! ENF-i e nimel härra Prioi, üks minut palun suur tänu, proua juhataja. see veider eelistus, mis Euroopa Liit on paika pannud, on eriti skandaalne, arvestades sada kakskümmend miljonit eurooplast, kes on rasketes oludes kas vaesed või kodutud, need ei ole ebaseaduslikud pagulased ja me ei tohiks kogu tähelepanu suunata sellele teemale abistada äh, laagrites rasketes ilmastikutingimustes pagulased ja rändajad, aga meil on kodutud, kes on samades kliimatingimustes. me ei tohiks paika panna mingisugust äh, hierarhiat äh, inimeste viletsuse vahel, vaid me peame lähtuma headest põhimõtetes, minu koduriigis Pariisis tehakse vastuvõtulaagreid pagulastele, aga samas tuhanded kodutud magavad igal õhtul äh, kõnniteedel ilma igasuguse abita ja mõistlik oleks äh, kõigepealt aidata oma inimesi. härra Papadakis, üks minut, palun. härra volinik, jaanuarikuuris, jaanuarikuus tehakse ettevalmistusi talve jaoks, jälle pakutakse välja telgid ja, ja et valitsus olevat sellega rahul, aga samal ajal varjatakse asjaolu, et viiskümmend tuhat inimest on ilma varjupaiga ja e, kütteta. kõik on külma käes ja nende elu on ohus. ja see on tulemuseks, selle tulemuseks on Euroopa Liidu leping Türgiga. Need inimesed peavad elama uskumates tingimustes, ootavad varjupaika, samal ajal kui vabaühendused võtavad kogu selle raha endale ja ei tee midagi laagrites. see on seotud Euroopa Liidu ja tema valitsuse ühise otsusega, mitte ainult Viisegradi grupi öö, äh, otsus öö, äh, äh, sulgeda piire ja ehitada müüri ja inimesi tagasi saata. nüüd on, tuleb need pagulased saartelt päästa ja teistesse riikidesse saata keegi ei peaks elama telgis ilma vee, elektri ja kütteta, toidu ja riieteta ja ilma abita. sellepärast me peaksime saatma vabaühendused sinna laagritesse kohale ja, ja proua Vosenberg, üks minut, palun vabandan äh, proua juhataja ma ei kuulnud kui te mind välja kutsusite palju edu teile valimise puhul ka daamid ja härrad äh, probleemid millest me räägime on täiesti ajakoha äh, ajakohased aga probleemid lähevad halvemaks kreekas minu kodumaal te teate ju et ümberpaigutatud peaks äh, saama iga kuu kaks tuhat, kolm tuhat inimest, aga seni oleme kokku ainult seitse tuhat inimest ümber paigutanud ja see tähendab seda, et kogu see ettevõtmine on hukka läinud ja ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta märtsikuust alates äh, Äh, hakkab taas äh, kehtima Dublini leping, seda ju vahepeal külmutati, aga see aitaks minu riiki vastavalt sellele lepingule, mis on Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud, äh, siis te peaksite teadma ka seda, et iga päev tuleb meile umbes sada viiskümmend inimest, umbes neli tuhat saabuvad kuus meie saartele ja siis meil on juba kuuskümmend tuhat inimest kokku ning vaatamata sellele, et Kreeka riik ei suutnud toime tulla täielikult nende probleemidega, siis te kõik teate, et Kreeka inimesed on, on tohutult tubli humanitaartööd teinud nende inimeste suhtes. Nad, aga see probleem on ikkagi väga terav ja Euroopa Liit peab abistama ja ütlen seda sellepärast, et te kõik teate, et ega üksainukene riik ei saa sa selle probleemiga toime tulla ja kui Kreekal ei õnnestu seda teha, siis kogu Euroopa Liit äh, on selles asjas hukka läinud, aitäh! suur tänu, härra Guerrero Salom, üks minut. suur aitäh! viimastel päevadel oleme me teleriekraanilt näinud pilte äh, selle äh, kohta, kuidas külmalaine on Euroopas, me näeme, et räägitakse ka gripilainest ja äh, meditsiinilisest äh, eriolukorrast, Serbia, Tšehhi Vabariik, Kreeka, äh, nendes riikides on tuhandeid pagulasi, kes on jõuluperioodil pidanud taluma väga külma talve, tegemist on lausa talumatute äh, ilmastikutingimustega olnud ja nad on ka psühholoogiliselt kannatanud, kuna neid on täiesti ebainimlikult koheldud. me täna räägime siin äh, kriisiabist, toidust, äh, ulualusest, meditsiinilisest abist, õiguslikust abist. aga me kõneleme ka keskpikkadest ja pikaajalistest kavadest me peame äh, oma võetud kohustusi täitma, aitäh. härra Guerrero, kas olete valmis proua Šoidrova sinise kaardi küsimusele vastama, palun nüüd? já jsem se chtěla pana kolegy zeptat eh, ja suur aitäh ma tahaksin küsida austatud parlamendisaadikult et kust te saite selle informatsiooni mida te siin mainisite jah tõsi see on et Tšehhi Vabariigis on ilmkülm tõsi on ka see et meil on ka koodutuid eh, Tšehhi Vabariigis eh, kellel ei ole kusagil olla kuid samal ajal on vabu kohti ka pagulaskeskustes äh, ehk siis see tõsi ei ole see, et äh, pagulased surevad. me püüame aidata äh, varjupaiga taotlejaid ja mind üllatas see, mida teie just ütlesite. Ojalá efectivamente llegue esa ayuda a los refugiados härra Nurele Salom, ma tõesti äh, soovin, et kogu see abi äh, ja toetus jõuaks pagulasteni, kuid vastavalt rahvusvahelisele organisatsioonile Amnesty äh, Internationalile ja ka Euroopa Komisjoni poolsetele andmetele teame me, et paljudes Euroopa Liidu piirkondades, riikides, ka mõnedes piirkondades Tšehhi Vabariigis on inimesed, kes kannatavad nende tingimuste käes. ma ei ründa siin Tšehhi Vabariiki ainult Äh, mõned riigid on äh, paremas olukorras ja suudavad paremini toime tulla äh, olukorraga kui Tšehhi Vabariik ja mina pean nende riikide nimekirjaga oma koduriigi. härra Jurek, palun poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud president. kui katastroof aset leiab, lõpeb poliitika. see tähendab seda, et kõik need tegevused, mida Euroopa Komisjoni esindaja välja tõi, on ilmselged ja need peaksid olema iseenesestmõistetavad. jah, loomulikult äh, olles seda nüüd öelnud, pean ma ka ütlema, et ma toetan kõiki neid, kes on öelnud, et äh, need rahalised vahendid, mis on äh, mõeldud abistamaks neid, kes on pagulaskeskustes, selle kasutamist tuleks kontrollida väga tõhusalt, sellepärast et need rahad peavad jõudma tõesti nende inimesteni, kes seda vajavad. ma tahan veel kord kõrvata, korrata, korrata seda, et kui aset leiab katastroof, peab poliitika lõppema. aga poliitiline vastutus äh, samas ei tohiks lõppeda, sellepärast et sellise abi pakkumise kontekstis me peame siiski olema teadlikud äh, sellest, kes selle olukorra on põhjustanud äh, otseseks süüdlaseks on inimkaubitsejad, kes, ma tahan teile meelde tuletada, on äh, meie võitluse objektiks juba pikka aega olnud, kuid me ei ole astunud diplomaatilisi samme selleks, et äh, saada tegelikku mandaati äh, oma tegevusteks, aga tegelikult ka Euroopa Liidu juhtkond on süüdlased, nemad on ju öelnud, et inimesed võivad siia tulla piiranguteta äh, Äh, juba aastakümneid me oleme teadnud, et rasketes ilmastikutingimustes ka kodutud surevad, kuid sellele vaatamata äh, on äh, riigijuhid siiski vastutustundli-, tundetuid lubadusi välja andnud ja see peab lõppema. härra Köörents, suur tänu, proua juhataja volinik Silonides rääkis erakorralistest meetmetest ja aitäh kogu südamest. Äh, on vaja kohe tegutseda kiiresti, tõhusalt, selleks, et tagada kaitse kõige haavatavamatele, milleks, äh, selles osas, milleks neil on õigus. olukord on erakorraline ja meil ei ole vaja otsida vastutajat viimaste aastate tegemata tööst, meil on vaja pigem analüüsida seda, kas on teatud probleeme seoses äh, hädaabiga äh, kas sekkumine on piisav, kas on vajalikud meetmed olemas ja kas ähm, vastutus on jagatud kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel ja kas on tehtud kõik piisav Kreeka abistamiseks, kes äh, on raskes olukorras. lõpetagem komisjoni ründamine, ründagem pigem kategooriliselt äh, mitmeid Euroopa Liidu liikmesriike, kes äh, räägivad populismi keelt ja kes ei tee mitte midagi selleks, et vastu võtta ja täita oma kohustusi. ma kinnitan, et kui me oleme taganud vajalikud ähm, vahendid volinik Stiljanidesele, siis äh, äh, suudame me selle probleemi lahendada. ja meil on vaja rünnata pigem seda häbi, mis, häbiväärset olukorda, milles on mitmete liikmesriikide pagulased ja meil peab olema, kõigepealt tuleb endale näkku vaadata, kui hakata teisi süüdistama, aitäh. proua Björk, palun. suur aitäh praegune olukord, mis seal talvel valitseb, on täiesti ebainimlik, inimesed surevad külma tõttu, äh, inimesed äh, kannatavad külma käes kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Euroopa pinnal pagulaslaagrites, mitte sellepärast, et nad niimoodi peaksid, vaid äh, see on meie poolt tekitatud olukord, milline Euroopa see on, see näitab, kui ükskõiksed me Euroopas oleme, me oleme oma piirid sulgenud, kümned tuhanded pagulased on nüüd Kreekasse jäänud äh, ja ülejäänud on Lääne-Balkani riikides ja meie peame saatma inimesi äh, piire valvama, jah, siis me osaleme, aga äh, kui võtta tarvitusele meetmeid pagulaste aitamiseks, siis reaalsuses midagi ei toimu, see olukord peab muutuma. praegusel hetkel valitseb kriisiolukord ja komisjon peab paluma nendel liikmesriikidel, et kes ei tegutse, tegutseda, me ei saa peituda nende taha, kes ei taha midagi teha, me peame kaasama need, kes tahavad olla kaasatud, kes tahavad tegutseda. meil on eh, vaja eh, kiireloomulist eh, ümberpaigutamist, me tahame saarte pagulasraadid sulgeda, aitäh. proua Sargentini, üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president. üheksateist generaatorit, kolmsada välivoodit nelikümmend kuus tuhat äh, magamiskotti, tuhandeid patju, madratseid, linu ja nii edasi ning äh, kolmsada tuhat äh, esmavajalikuga koti on jagatud eh, Kreekas laiali pagulastele, et eh, aidata sealseid pagulasi, see on abi, mis on tulnud eh, Hollandist selleks, et aidata pagulasi, tegemist on kiireloomulise abiga, aitamaks olukorra käes kannatavaid inimesi, millest me ise tegelikult vastutame, kümned tuhanded pagulased said juba mõnda aega tagasi lubaduse, et nad paigutatakse ümber, kuid Holland sulgeb pagulaskeskusi Äh, linnapiirkondades äh, ja äh, tundub, et mõndasid isegi rõõmustavad need pagulaste pildid, kes lumes kannatavad. raske on taluda tegelikult sellist olukorda, kus need pagulased nii palju kannatavad ja meie tegelikult mitte midagi selle olukorra parandamiseks ei tee. kolleeg Sianidos, palun järgmiseks. aitäh ma tahaksin öelda, et teie räägite siin nüüd pagulastega seonduvatest probleemidest, ebaseaduslikust sisserändest, aga sageli humanistid unustavad ära selle, et äh, me räägime siin ka inimestest, me räägime perekondadest, äh, kellel ei ole mitte midagi, isegi vett mitte inimesed äh, loodavad meie humaansusele, me ei saa seda äh, katastroofi eirata. jah, loomulikult äh, kristlastena ja inimestena me peaksime pagulasi aitama, ei mingi poliitik, ei mingi valitsus ei ole tulnud selleks, et aidata ainult pagulisi, pagulasi ja eirata kreeklaste probleeme. me kui me seda ei tee, samas ei ole meil moraalset õigust poliitikutena ka eksisteerida. me peame näitama, et meil Euroopa Parlamendis on sõna sekka öelda ja meie hääl loeb, teid on valinud kodanikud ja mitte pagulased, suur aitäh! Teil on sinise kaardi küsimus, härra, kas te olete valmis vastama sellele härra Göransilt? kõigepealt peab härra Senadinas nõustuma sellega. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, jah? väga hea, palun palun, härra Köörens, mikrofon. aitäh, ma kuulasin teie kõnet. Te olete vastu pagulastele ja rändajatele. ja me peame tagama kõigile ju äh, inimliku vastuvõtu. Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, jaa, ma võiksin olla lõpus teiega. kui äh, me teeksime eristuse, äh, me oleme siin parlamendis pidevalt rääkinud sisserännat-, rändajatest ja pagulastest, aga vastavalt äh, õigusele on tegemist kahe eraldi rühmaga, aitäh. Et... ja nüüd saab sõna proua Jimenez Becerril Barrio, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president ja suur aitäh, lugupeetud volinik, ka teile selle eest, et te olete näidanud äh, üles empaatiat nende inimeste suhtes, kes üle kogu Euroopa olukorra käes kannatavad. Äh, mind on šokeerinud see ükskõiksus, mis Euroopas valitseb, kui me näeme pilte nendest inimestest, kes kannatavad äh, täiesti kohutavates tingimustes, mis on tingitud külmast ilmast inimesed, lapsed äh, on kaitsetud ilmastikutingimuste eest ja äh, eelmisel aastal mina käisin Ateenas, käisin Lesbosel äh, ja ma sain oma silmaga näha erinevaid kohti, kus need pagulased on, sealseid tingimusi. Need inimesed, keda ma seal kohtasin, elasid äh, ajutistes telkides, äh, varjupaikades ja nad elavad ka täna sellistes ajutistes telkides ja me peame tagama selle, et äh, tegutseda, me peame tegutsema selle nimel, et lapsed ei sureks külma ja gripi kätte praegu on ju kriis, me peame praegu tegutsema, aga tuleviku tarbes meil on vaja varjupaigasüsteemi selleks, et tagada äh, turvalised sisserändajate eest äh, inimestele, kes tahavad siiapoole tulla, kes peavad siiapoole tulema, et nad ei langeks inimkaubitsejate kätte, me peame lihtsustama oma menetlusi selleks, et nad saaksid ka Kreekast lahtu koguda, sellepärast et äh, inimesed elavad ülerahvastatud tingimustes ja kõige haavatavamad kannatavad kõige rohkem, ma räägin siin alaealistest just Äh, suur osa sisserändajatest äh, on äh, alla kaheksateist aasta vanad, nad vajavad meie erilist abi, psühholoogilist tuge. inimesed ei kannata mitte ainult füüsiliselt, vaid ka psühholoogiliselt, kui nad sellistes tingimustes peavad elama. aitäh, suur aitäh ja kolleeg Muraas järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud president, järgnevatel päevadel minu kolleeg, arengukomisjoni esimees ja ka mina läheme rahvusvahelise pääst-, olete komisjoni liikmena kõikidesse nendesse mm, piirkondadesse, kus kõige rohkem inimesed on kannatanud, äh, kus äh, lapsed ja vanad inimesed kannatavad alajahtumise käes ja nii edasi äh, siin on selgelt juba välja öeldud, et inimesed tõesti kannatavad ja need kannatused tuginevad nendele probleemidele, mis varasemalt on olnud, me ei räägi siin nullsumma mängust, inimesed kannatavad üle kogu Euroopa, aga me räägime konkreetsest probleemist Liibanonis ja Jordaanias käinud kolleegid teavad, et pagulasprobleem on üle kogu maailma, kuid äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei tohi lubada lasta äh, kesta olukorral, äh, kus ilm tapab pagulasi, see ei ole olukord, mida me keegi oleme nõus äh, nägema. Äh, libe komisjonis me kohtusime Martin Vervega, koordinaatoriga, äh, me mõistame, et ümberpaigutamisega on probleeme, me teame, milline kontekst selle ümber on, aga mina tahaksin esitada ühe küsimuse volinikule, kes teeb väga tõsist tööd, ma tean, ma tean, et te teete tõsist tööd selles küsimuses ja mitte keegi ei kahtle teie motiivides, lugupeetud volinik, aga konkreetne küsimus teile. selles kriisiolukorras, mida saaks veel ära teha, sellepärast et Martin Merve Äh, ütles libekomisjoni kohtumisel eelmisel nädalal, et tegemist ei ole jätkusuutliku olukorraga. lähinädalatel me saame rohkem ära teha, palun äh, andke meile mingisugune analüüs selle olukorra kohta ja selle kohta, mida me ära saame teha järgnevatel nädalatel. aitäh, härra Jakovtšitš, palun. stanje na grčkim otocima je više nego dramatično suur aitäh, olukord Kreeka saartel on rohkem kui dramaatiline. me peame äh, aru saama sellest, et praegusel hetkel poliitika on läbi kukkunud, meie oleme oma tegemistes läbi kukkunud. me äh, ju kõik teame, et pärast suve tuleb sügis ja siis talv ja talvel läheb ilm külmaks ja sajab ka lund. me Äh, tundume olevat unustanud äh, aastaaegade vaheldumise ja olukord Serbias on näiteks väga dramaatiline praegusel hetkel. Äh, Belgradi keskuses on palju pagulasi, sisserändajaid, me peame Belgradi linnana aitama ja pagulasi, sealseid pagulasi aitama, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et tõesti seda olukorda muuta, me peame seda tegema kohe samal ajal me peame olema väga ettevaatlikud Lääne-Balkani äh, marsruudi taasavamise küsimuses, sellepärast et äh, praegu äh, Balkani riikides ei ole olukord hea Äh, olukord äh, on äh, lausa keemas, me peame olema väga ettevaatlikud, sellepärast et pinge järjest tõuseb ja pagulasküsimus võib seda olukorda veelgi hullemaks muuta. ma tean, et siin on seda väga keeruline välja öelda, aga olukord kahjuks on selline täpselt, nagu ta on, aitäh. suur aitäh ja nüüd kolleeg Krishogonos, palun, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. tänane arutelu Äh, pagulaste ja sisserändajate äh, teemal ähm, on heaks võimaluseks näidata üles suuremat solidaarsust nende inimestega, kes kannatavad raskeid ilmastikutingimusi. Need äh, pretsedenditud ilmastikutingimused, mis on Kreeka saartel aset leidnud, näitavad seda, et Euroopa Liit peab Äh, kinnitama, et ta on valmis paremat hoolt kandma pagulaste eest. andmed näitavad, et enamik nendest äh, inimestest on äh, sellised, kellele antakse materiaalset abi, aga lisaks abi ka inimeste poolt saavad nad. aga kui me võtame nüüd ilmastikutingimused, siis see on survele seadnud Kreeka valitsuse poolsed mehhanismid ja see tähendab seda, et lisaabi mm, on vaja nendele piirkondadele, kus on eriti halvad ilmastikutingimused, küsimused. Äh, selline abipalve on sarnane äh, muude katastroofide korral antava abiga. Te olete äh, proua Petšeraha sinise kaardi küsimusele valmis vastama, palun proua. suur aitäh proua president, kahekümnendal märtsil aastal kaks tuhat kuusteist, kui Euroopa Liidu Türgi vaheline lepe jõustus, toimus nihe, see riik muutus transiitriigiks Liidust riigiks, kus tuhanded pagulased jäid toppama ja äh, Kreeka sai palju erakorralist abi selleks, et oma kohustusi täita ja äh, anda äh, sisserändajatele abi ja tagada majutus neile. ja see summa, mis eraldati, oli väga suur ja tegelikult oleks saanud palju rohkemat ära teha selle rahaga <clears throat> kakssada miljonit eurot, millele viitasite, on väga väike, arvestades rändajate pagulaste arvu, kes Kreeka territooriumil viibivad, neid on enam kui kuuskümmend tuhat ja mis on objektiivsed probleemid, arvestades geograafilisi tingimusi, väikesed riigid, mis on ülerahvastatud me ei peaks riigimehhanismi süüdistama, loomulikult kõik ei ole ideaalne, aga Euroopa peaks rohkem tegema. Thank you uh,. uh on behalf. ja nüüd uh, Rahvapartei nimel saab sõna härra Buda, poolteist minutit, palun suur tänu, härra juhataja, lugupeetud volinik. rändest on saanud valulik ja reaalne teema Euroopa Liidule ja kahjuks ei ole me suutnud tuvastada tõhusaid lahendusi, mis võimaldaksid meil selle nähtusega võidelda vaatamata Schengeni alasse kuulumise on liikmes, ei ole suutnud lepi-, liikmesriigid tagada piirikontrolli. Frontexi põhjal kaks tuhat viisteist aastal oli enam kui üks koma kaheksakümmend kolm miljonit ebaseaduslikku piiriületust Schengeni piiril see number on kaks tuhat kuusteist aastal kindlasti kõrgem. kõik need isikud, kas tegemist on majandusmigrantidega või äh, muude migrantidega, on sarnases olukorras tänapäeval. tulles äh, kõrbepiirkondadest siia saabudes, peavad nad võitlema mitte ainult sotsiaalsete tingimustega, aga ka ilmastikutingimustega, mis tunduvad olevat sel aastal hullemad kui kunagi varem ja nendega on raske toime tulla isegi kohalikul elanikkonnal. mina külastasin Kalee põgenikulaagrit enne, kui see suleti, tegemist on kohaga, eh, mille olemasolu tahaks unustada, jumalast maha jäetud eh, ja kannatav eh, ja meie abi demonstreeriv koht. täna peame üles näitama solidaarsust nendega, kes on rasketes olukorras oludes. aga me ei tohi unustada ühte asja, Euroopa Liidu siseselt on meil võimalik leida ainult ajutisi lahendusi, lõpplahendused peituvad väljaspool Euroopa Liidu piire nendes riikides, kus on vaja luua turvalised tingimused nendele isikutele. aitäh ja nüüd äh, saab sõna proua Valenciano üks minut, palun. suur tänu. ma usaldan volinikku ja ma usun, et ta teeb kõike, mis võimalik ja ma olen kindel ka Malta eesistumises, sest tegemist on eriliselt tundliku teemaga Malta jaoks ja nagu kolleegid juba on öelnud, siis tegemist on seadusliku limboga, mis on ebainimlik, tuhanded inimesed on selles olukorras ja me näeme, kuidas temperatuurid langevad või tõusevad justkui põrgus, me peame eh, eemaldama need inimesed Kreeka saartelt, kes on eh, külma piiramisrõngas, eh, need lapsed need süütud lapsed, kellel on igasugune õigus rahvusvahelisele kaitsele, selle asemel, et neid vastu võtta ja neid toetada, oleme me need hüljanud. ja see näitab meie suutmatust olukorraga toime tulla. ma kutsun teid üles nõukogus seda rõhutama et äh, teised peaministrid tegutseksid ja et me pääseksime sellest kohutavast olukorrast. suur tänu. nüüd saab sõna äh, proua Schlein. lugupeetud äh, volinik, paar päeva tagasi nägin ma videot, äh, mis oli tehtud Lesbose saarel. sajad inimesed magasid äh, telkides ilma kütteta, lund sadas, toitu ei olnud, neil ei olnud mingisugust hoolitsust, selge on see, et see hädaabi, millest me räägime, ei ole piisav sellistes oludes. paluksin rahastust suurendada, kutsuksin teid üles ka kontrollima seda, kuidas äh, komisjoni vahendeid on kasutatud ja äh, Äh, mida on tehtud selleks, et tagada inimlikud tingimused, sest äh, praegusel hetkel ei ole olukord selline Kreekas, Serbias ega ka teistes riikides, kus inimesed on hüljatud äh, majades miinus kahekümne kraadi küüsis. Nendel saartel on suur hulk rändajaid, kes ei ole saanud edasi liikuda, see on täiesti vastuvõetamata mida te teete selleks, et nad mandrile pääseksid ja et neid oleks võimalik ümber paigutada Euroopa Liidus? täiesti vastutustundetu on külma kätte jätta just eriti need inimesed, kes äh, on, peaksid saama rahvusvahelise kaitse. suur tänu, proua Schlein. ja nüüd äh, proua McAvan. suur tänu, härra president, mitmed kolleegid on rääkinud kannatustest, me teame, et vabaühendused räägivad, inimesed elavad vääritutes tingimustes, tuhanded on Balkani rändeteel, sealhulgas saatjate alaealised, kolmsada ala, alaealist on Belgradis kohutavates tingimustes, me peame kiiresti tegutsema paljud rääkisid siin limbost, see, mis me peame tegema, me peame inimeste elu muutma nii mugavaks ja nii normaalseks kui vähegi võimalik. üks võimalus seda teha on äh, paika panna mingisugune vautšerite süsteem, et inimesed saaksid äh, süüa äh,, me saame anda neile võimaluse osta kohalikku toitu ja tagada neile väärikus. kas on mingisugust uudist selle kohta, mis puudutab lapsi ja haridust? mitmed äh, lapsed on ilma hariduseta olnud juba aastaid ja ma tean, et see on teie vastutusalas ja ma tean, et Malta eesistumise ajal kindlasti pingutate selle nimel. Kreeka olukord ei ole lihtne, ma ei taha siin kritiseerida, minu koduriik ei ole teinud nii palju, kui Kreeka on teinud, olukord on kohutav, me peame äh, jõud ühendama ja lahendama need, äh, selle erakorralise olukorra, aitäh! Thank you suur tänu, proua Mäkavan. ja nüüd lähme vaba mikrofoni äh, vooru juurde. paljud soovivad sõna. kõik saavad sõna ja esimesena proua Šoidrova. lugupeetud volinik, head kolleegid ma näen, et me oleme taas kord üllatunud, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aastal olime üllatunud äh, rändevoogude osas, eh, mis puudutas eh, neid vooge, nüüd me oleme üllatunud, et esmastes vastuvõtukeskustes Kreeka eh, laagrites saartel on keerulised olud ja inimesed vajavad abi. keegi ei osanud oodata, et ilmastikutingimused oleksid sellised, nagu praegu on. me näeme, et Euroopa ei ole valmis, Euroopa ei suuda olukordi ette näha me peame tegema koostööd, mitte ükski liikmesriik ise ei suuda nende probleemidega toime tulla. mul on väga hea meel, et volinik ütles, et meil on äh, finantsvahendid, aga minu küsimus on selline, mida me oleks pidanud tegema selleks, et äh, me ei oleks jõudnud sellisesse keerulisse olukorda praegusel hetkel. me jätsime midagi tegemata ja mis see oli, milleks me peaksime järgmine kord paremini valmis olema, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Caputo. lugupeetud äh, president, tuhanded inimesed on Belgradis äh, ähm, piiramisrõngas justkui äh, paljud perekonnad on hüljatud, mahajäetud hoonetes ja Euroopa lihtsalt püstitab tarasid ja tugevdab meetmeid nende vastu. Euroopa reageerib mitte Euroopa sätete rakendamisega ja rahvusvahelise kaitse pakkumisega. Euroopa räägib majanduskasvust ja stabiilsuspaktist, aga ei tee midagi nende osas, kes humanitaarpõhimõtteid rikuvad. minu riik on pühendunud aastaid juba Vahemeres inimeste päätmisele. Euroopa saadab tagasi naisi ja lapsi ja mõistab nad surma sellega. viimane aeg on tegutseda, me peame mobiliseeruma, me peame pakkuma vahetut abi nendele inimestele me peame küünilisest äh, nägemusest kaugenema, mis on äh, liiga paljudes liikmesriikides äh, rändeteemade suhtes. nüüd annan sõna härra Lopez Aguilarile. suur tänu, president, volinik, eesistuja. iga eesistumise perioodi lõpul, kui te tulete Euroopa Parlamendi ette, siis mitte ainult selleks, et dialoogi pidada, vaid tulete ju siia ka selleks, et kuulata. see on skandaalne, missugused öö, äh, missugustes rasketes tingimustes peavad pagulased Euroopas külmetama Need on kõige dramaatilisemad sündmused, mida me oleme näinud ja kõige suuremat rändesurvet olete te näinud kindlasti oma silmadega. ning olete näinud seda lõputut kriisi. nüüd on aeg kutsuda valitsusi üles vastutust võtma seoses ümberpaigutamisega, kuid samuti tuleks anda raha abipakettide jaoks ning avada seaduslikke ohutuid marsruute rändajatele nõnda, et meie saaksime leevendada seda väga tõsist humanitaarkriisi. räägin teiega, eesistuja Malta. kutsun teid üles, et räägiksite teiste valitsustega Euroopas ja kutsute neid üles reageerima sellele humanitaarkriisile, aitäh! Eh, adesso la signora deputata Cecilia Kienge. saadik Kienge järgmisena. Grazie, president. suur tänu. volinik, me nõuame tõhusat, kiiret sekkumist, sellepärast et see on hädavajalik, me peame andma tuhandetele rändajatele ja varjupaiga taotlejatele erakorralist abi, kes on väga Äh, keerulises olukorras tänu sellele, äh, nendele ilmastikutingimustele, külmale ja jääle. muidugi, see oli tegelikult ju ennustatav, me teadsime, missugune ilmateade tuleb ja me oleksime pidanud erakorralist abi ette nägema. on viimane aeg, et me hakkame paremini tegutsema ja hoolitseme, et keskpikas ja pikas perspektiivis me teeksime oluliselt paremini, meil on tarvis paremaid instrumente, uusi instrumente äh, ning me peame mõistlikult humanitaarabi andma nõnda, et inimesed saaksid inimväärikalt elada, me peame seda tegema ka õiglaselt ja õigeaegselt, eh, siis kui, et me ei peaks inimesi kannatama panema. ning on aeg, et vol-, komisjon ka nõuaks liikmesriikidelt oma ülesannete täitmist et nendest hoiakutest muud öö, loobutaks, me peame ju mõistma, et inimeste elud on ohus ja me ei saa siin rääkida mingisugustest muudest asjadest, peame olema paindlikud nendes olukordades. Uh, Jolly Ward, a... Jolly Ward, järgmisena. kolleegid mõned siin kojas on tegelenud oma poliitiliste diilidega ja e, müües oma ideaalid maha kõige kõrgemale pakkujale ja samal ajal minu peaminister räägib Ühendkuningriigis e, mingisugusest raskest e, Brexitist, samal ajal inimesed surevad tänavatel ja ka laagrites Euroopas varjupaigataotlejad ja äh, pagulased, kes põgenevad sõja eest, neil ei ole mitte mingisugust toetust ja peavad miinus kolmekümneses äh, külmas seal elama äh, ja valitsuse liikmed Balkani riikides saadavad inimesi tagasi, mehi, naisi ja lapsi, kes põgenesid sõjaõuduste eest ja nüüd tapab neid lihtsalt külm talv ja meie valitsused on sealjuures ei tee mitte midagi. Äh, ÜRO pagulaste äh, amet on kutsunud valitsusi üles kiirelt tegutsema selleks, et abistada neid pagulasi ja meie valitsused peavad äh, täitma oma kohustusi, oleme neid alati üles kutsunud sellele, aga nad pole seda teinud, häbi neile. soovitan, et kõik kolleegid, kes te siin olete, teeksite kõik isiklikult selleks, andke raha kohalikele rohujuure tasandi ähm, äh, organisatsioonidele, minge sinna kohale, meil on tõepoolest tarvis erakorralist abi, aga kui valitsused keelduvad tegutsemas, siis kodanikud peavad seda tegema ning tänan kodanike kaastunde eest. ma olen väga uhke, et minu äh, valimisringkonna inimesed, arstid, hambaarstid, õpetajad, äh, puussepad, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, kõik abistavad pagulasi. suur tänu! tänan, proua Ward. Silvia Costa järgmisena. Grazie Presidente, e sono molto apprezzato oggi. suur tänu. ma hindasin väga öö, öö, härra Borgi eh, sõnavõttu, kes seadis väga oluliseks eh, rändajate, pagulaste ja varjupaiga taotlejate saatuse, hindame seda väga, hindame teie eh, ka seda, et te olete nõus selle protsessiga kaasa minema ja, ja enesele kohustusi võtma. ja loomulikult on tarvis kiireloomulisi meetmeid võtta ja tuleb siin süüdistada ja sundida tegutsema valitsusi. Kreeka valitsus peab tegema rohkem selleks, et erakorralist humanitaarabi jagada ja leian, et see on väga tähtis, et nad võtaksid oma kohustusi täita selleks, et need viisteist tuhat pagulast ikkagi toodaks Kreeka mandriosasse. ja tegelikult tuleb teha palju enamat, on palju riike, kes ei täida oma kohustusi seoses ümberpaigutamisega. me oleme nõudnud ka nendele sanktsioone, aga see kõik on kurtidele kõrvadele äh, räägitud. on tarvis meetmeid tarvitusele võtta, sellepärast et probleem on ju tohutu suur, nagu ma ka eile ütlesin. Itaalia rannavalve ütles, et tegemist on moraalse ja ka seadusest tuleneva kohustusega äh, päästa inimeste elusid merel. aga tegelikult on mandri peal sama asi, maismaa peal, kuival maal sama asi, ka nende inimeste elud on ohus ja me ei, nüüd ei aita neid. Mikadis Krikos, palun. suur tänu härra volinik, kui ma räägiksin Kreeka valitsuse nimel, siis ma ütleksin, et see raha, mida te tahate anda, te selle raha peaksite andma ainult Serbiale, vot seal on inimesed äh, tänaval külma käes ja sellel rahal on ähm, mm, seal ometigi mõju. ega Kreekas nad ei kannata selle külma pärast või raha pärast, äh, vaid pigem nad kannatavad selle pärast, et see haldussuutlikkus äh, on väga vilets ja ja nad külmuvad sellepärast, et teie, meie Euroopa poliitikud on süüdi. ja see juhtub sellepärast, et me ei täida Türgiga lepingut ka omalt poolt. märtsikuust saadiku juba inimesed ootavad, et nende taotlusi varjupaigale äh, läbi vaadataks äh, ja sellepärast nad ei saa minna äh, kas Kreeka mandriosse või peaksid minema tagasi Türgisse riik, kellel on miljon pak-, kes võtab vastu miljon pagulast mm, aastas ja, ja nüüd ei suudeta siis äh, viisteist tuhat äh, taotlust läbi vaadata, me ei taha mingit alibiid Euroopalt ega mingit raha, me tahame solidaarsust ja abi, aitäh. Äh, Kõrgos ja ora signor diputado javi lópez. javi lópez järgmisena. señor presidente hoy miles. suur tänu juhataja. meie siin räägime, aga samal ajal tuhanded pagulased kannatavad külma käest Balkani poolsaarel ja Kreekas Äh, ja tagajärjed on kohutavad. Nende olukord on sellepärast selline, et valitsused ei ole midagi teinud ja ka Euroopa institutsioonid ei ole midagi teinud, nad kannatavad külma käes, neil pole toitu ega varjupaika. ja see külmalaine on juba nõudnud inimelusid. Nende inimeste elusid, kes põgenesid oma kodumaalt selleks, et seal äh, pommitati nende maju, sellepärast et paljud tulid äh, väga hukatuslikke äh, teid pidi, paljud jäid tee peal, said tee peal ka hukka ning nüüd ei ole neile mingisugust toetust antud nende poolt, kellelt nad seda lootsid, kes pidid neid kaitsma ja neile tagama varjupaika ebapiisav tegevus või tegevuse puudumine. siin peaks esitama küsimusi, kus on Euroopa hing ja süda? see on vastuvõetamatu, see on ebamoraalne ja ebaõiglane, me peame koheselt andma erakorralist abi, kasutades selleks kõiki mehhanisme, mis meil on, olgu liikmesriikide omi eh, kui ka ri-, eh, Euroopa Liidu omi, nõnda et me saaksime leevendada seda olukorda ja lõpetada see lõputu kannatamine, mida inimesed peavad nüüd tundma, inimesed, kes põgenevad oma koduriikidest. Eh, suur tänu Äh, proua Isaskun Bilbao Randika saab nüüd sõna. suur tänu. me peame äh, erakorralised meetmed tarvitusele võtma selleks, et inimesi päästa külma käest. aga meil on tarvis ka üldisemalt reageerida. me peame täitma oma õigusakte, mis ju kehtivad ning peame tegema üheskoos tööd selleks, et luua ohutud äh, varjupaiga mm, protseduurid ja ohutud rändeteed. kõige paremini saavad sellega toime rikkamad riigid, meil on kodanikuühendused, piirkondlikud organid, kes tegutsevad koha peal selleks, et toetada ja vastu võtta rändajaid. me peame looma seose kodanikuühendustega, me peame nendega koostööd tegema ja samuti peame koostööd tegema ka nendega, kes ei täida oma kohustusi, sundima neid seda tegema. ja ma saan aru nõnda, et meil on täita omad kohustused ja need kohustused, seda kohustust peab täitma ja jagama ka Hispaania valitsus. diputado Ernest Urtasun. suur aitäh ja nüüd saab sõna Ernest Urtasun. Gracias, president, da, da autentica vergüenza ver.... suur aitäh, lugupeetud president. täiesti häbiväärne on see, mis praegu Kreekas aset leiab ma ei tea, kas me kõike teame, kui hull see olukord seal ikkagi on, kui halvasti meie kohtleme neid inimesi, kes seal on. Need inimesed kindlasti mõtlevad, et kus see Euroopa siis on, mida see Euroopa teeb. me peame sellest kõigest teadlikud olema. kõige hullem on see, et me tegelikult teadsime väga hästi, et selline asi võib aset leida. kõik need tuhanded inimesed, kes elavad ei kellegi maal, abi nad ei saa ja äh, see on täielik katastroof Nad kindlasti mõtlevad, et kus see Euroopa nüüd on, mis siin aset leiab, inimesi ei kohelda hästi, neid saadetakse tagasi Türgisse ja me räägime siin Euroopa Liidust, kes on olnud nõus äh, võtma vastu ümberpaigutatud pagulasi, aga tegelikult nad äh, seda ei tee. Äh, paljud liikmesriigid ei ole kedagi veel võtnud, väga halb on see mm, valdkond ja selle eelrakendamine ja nüüd Türgi lepe, äh, see ei vasta sellele, mida täna tuleb äh, teha, suur aitäh! aitäh! ja nüüd annan ma Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik Kristos Stüljanidesele, palun. härra volinik, sõna on teil. suur aitäh, austatud kolleegid. suur aitäh selle arvamuste vahetuse eest. see oli loomulikult valulik arutelu, sellepärast et kõik me ju tunneme, et see olukord ei ole õige. mitte keegi ei tohiks tunda uhkust praeguse olukorra üle. ja seda eriti just meie moraalse raamistiku tõttu sellepärast et me kõik teame vägagi hästi äh, seda, et äh, me äh, tahame anda inimestele väärikuse tagasi selles olukorras. ma tahaksin kasutada ära selle võimaluse ning öelda, et Euroopa Komisjon on pühendunud äh, asjaomaste riikide valitsuste aitamisele, tulemaks toime selle olukorraga, seetõttu vol-, volinik Avramopoulos oligi täna Lesbosel Kreekas, selleks et Kreeka ametivõimudega olukorda arutada. just sel põhjusel ka mina lähen laupäeval Serbiasse. ma teen seda selleks, et vaadata, äh, kuidas äh, äh, aidata Serbia valitsust, äh, arutame teemasid, mis puudutavad saatjate alaealisi ja pagulaste olukorda ka Belgradis. erinevate rahastusinstrumentide abil oleme me valmis äh, reageerima lisavajadustele ja nüüd ma võin öelda, et Serbias laupäeval äh, ütlen ma, et oleme ette näinud lisarahastuse, eriti just toetamaks meie humanitaarabi andvaid partnereid seal kohapeal, loomulikult koostöös Serbia ametivõimudega loomulikult äh, me usume siiralt ka seda, et mitte keegi äh, ei äh, tohiks jääda nendesse keerulistesse tingimustesse ja ma olen teiega täiesti nõus nendel väga keerulistel aegadel Euroopa projekti jaoks saame me omalt poolt saata välja sõnumi oma kodanikele siin Euroopas, öeldes, et me oleme valmis äh, midagi muutma, me oleme valmis aitama neid äh, haavatavaid inimesi. Euroopa Liidu kodanikud tahavad näha, et me tõesti tegutseksime, tühjadest sõnadest neile ei piisa meie õnnestumine eh, nendes väga keerulistes tingimustes eh, saab olema mõõdetud selle taustal, kui tõhusalt me suudame teha koostööd. ja siinkohal ma tahaksin eh, tänada väga ka teid teiepoolse toetuse eest seda sellepärast, et täna ma olen näinud seda, et te olete valmis meid toetama selleks, et me saaksime jätkata oma tööd selles keerulises olukorras ja loomulikult vaatamata äh, sellele kriisiolukorrale ja loomulikult me peame äh, tegutsema vastavalt sellele kriisiolukorrale, et see lahendada. Nendel keerulistel aegadel ei tohi me unustada ka vajadust pikaajaliste lahenduste järele. ma kutsun üles kõiki äh, Euroopa Liidu liikmesriike Eh, ja seda just läbi Malta eesistujariigi sellele, et eh, nad eh, keskenduksid rohkem Kreekast ja Itaaliast pärit pagulaste ümberpaigutamisele oma riikidesse liikmesriigid peaksid täitma ka oma kohustusi ning saatma oma varjupaigaküsimuste eksperdid piisavalt pikaks ajaperioodiks. ma olen täiesti nõus oma kolleegi härra Kirkusega täiesti vastuvõetamatu on ähm, praegune olukord, kui me vaatame, kui vähe on eksperte ähm, kriisikolletes koha peal. ainult pool nendest ekspertidest, keda on palutud, on praegu äh, probleemsetes piirkondades äh, tööd tegemas Euroopa Liidu ja Türgi avaldus jah, ma võin tunnistada, et äh, selles on tõesti teatud vastuolulisi äh, küsimusi. kuid samal ajal see äh, võimaldas meil siiski lõpetada need surmajuhtumid Vahemerel. aga siin ma tahaksin ühte asja rõhutada. käesolev pagulaskriis ei ole riiklik probleem, see ei ole Kreeka, Itaalia, Serbia või Hispaaniat puudutav probleem. tegemist on Euroopat puudutava probleemiga ja selle lahenduseks on äh, üle-euroopaline lahendus, me peame tegutsema üheskoos ja seetõttu äh, ma ütlen veel kord, et meil on vaja ühtset üle-euroopalist positsiooni ja lähenemist sellele. ja loomulikult me peame paluma ka rahvusvaheliselt kogukonnalt seda, et äh, nad meid aitaksid selles olukorras, sellepärast et tegelikult me räägime ju ka globaalsest äh, probleemist, globaalsest vastutusest. ma tahaksin äh, keskenduda mõningatele küsimustele. ma olen täiesti nõus Lindaga äh, selles osas, mis puudutab äh, sularaha vautšeri süsteemi. Äh, mina olen kohapeal käies näinud, äh, et see on ainus viis, kuidas pakkuda pagulastele väärikust. ja seetõttu ongi see üks minu prioriteetidest Kreekas majutus, haridus äh, ja ähm, abi saatjate alaealistele on teised minu prioriteedid. me peame inimestele andma ja tagama nende väärikuse, see on väga oluline, e, selleks, et tulla toime selle olukorraga ja minu kogemus ja minu töötajate hinnangud ütlevad ka, et äh, see on palju kulutõhusam lähenemine kui mis tahes muu kava või äh, lähenemine, äh, mida praegu Kreekas kasutatakse pagulaste aitamiseks. ja selle cash and voucher või sularaha ja vautšeri süsteemiga on võimalik ka kohalikku turgu, kohalikku majandust aidata ja edendada ja seetõttu oleme me Türgis ISSN-i projekti käima lükanud, mis on suunatud äh, miljoni Süüria pagulase aitamiseks Türgis härra Musalas, äh, sisserände eest vastutav minister on avalikult äh, öelnud, et tahetakse liikuda selle äh, süsteemi juurde märtsikuuks, ehk siis äh, tahetakse liikuda ka selle sularaha ja vautšeri süsteemi kasutuselevõtu äh, suunas ja me ei tohiks seda protsessi omalt poolt aeglustada suur-suur aitäh, härra Moraes, ka teie lahkete sõnade eest. nagu ma juba ka ütlesin, siis jah, raha on olemas Äh, kui vaja on, siis me toetame ka uusi keskusi. kui äh, äh, on veel pagulasi, siis me saame ka neid toetada. ma olen ka pidevas kontaktis Kreeka ametivõimudega, härra Varamopoulos ja meie talituste esindajad ka tegelevad sellega, et leida lahendusi, igapäevaselt ei ole see töö kindlasti mitte lihtne, aga me äh, anname endast kõik, et äh, kõige paremaid tulemusi saavutada ja ma arvan, et see on just see, mida meil vaja on. lisaks veel. ma tahaksin keskenduda ka veel ühele teemale paljud teist rääkisid ka pagulaste eh, viimisest eh, Egeuse mere saartelt Kreeka mandri osasse. pärast pikki arutelusid Kreeka ametivõimudega oleme meie omalt poolt otsustanud eh, vähemalt haavatavad inimesed sinna üle viia selleks, et vältida nende olukorra äh, halvemaks muutumist. ma tahaksin öelda ka seda, et Kreeka mandri osas on võimalik äh, selle praeguse olukorraga toime tulla. paljud pagulased kes on olnud äh, ebasobivates äh, laagrites, on juba äh, viidud väga headesse tingimustesse hotellidesse Ateena ümbruses ja Thessaloniki lähedal. kui me suudame ellu rakendada sularaha ja vautšeri süsteemi märtsikuuks ja kui meil õnnestub Eh, veelgi rohkem pagulasi saartelt mandriosasse viia, siis ma usun, et eh, me suudame olukorda ka eh, leevendada suur,. suur-suur aitäh teiepoolse toetuse eest ja suur aitäh teiepoolse abi ja toetuse eest nendes väga keerulistes tingimustes, aitäh! suur aitäh, lugupeetud volinik, teile Äh, selle väga huvitava kõne eest ja nüüd annan ma nõukogu nimel sõna härra minister Ian Borgile. palun, teil on sõna. aitäh. suur aitäh, austatud parlamendisaadikud äh, nende arvamuste eest, mis siin kõlasid. eesistujariigina oleme me vägagi teadlikud nendest keerulistest äh, olukordadest ja tingimustest äh,, Eh, millega pagulased ja sisserändajad silmitsi seisavad Kreekas ja seda ka mitte ainult Kreekas, vaid ka Serbias. ja ma usun, et Euroopa Komisjoni esindaja juba mainis, milliseid meetmeid on tarvitusele võetud, millised ressursid meil kasutada on olukorra lahendamiseks ja eesistujariigina teeme me kõik selleks, et neid arenguid äh, toetada äh, pagulaste ja sisserändajate väärikuse tagamiseks, sellepärast et äh, lõppude lõpuks ei tulnud nad Euroopa mandrile lihtsalt hetketuju ajel. Nad on siin sellepärast, et nad põgenevad sõja, tagakiusamise eest oma koduriikides kuid ma tahaksin teile meenutada seda, et meie riik, nagu ka teised on siin juba maininud, omab ka seda kogemust äh, seda sellepärast, et äh, viimastel aastatel ja mitte ainult viimase ühe-kahe aasta jooksul, äh, vaid pikema perioodi jooksul oleme me seda ka omal nahal kogenud. võib-olla ei ole me varem institutsioonides neid arutelusid kuulanud, aga me sellegipoolest teame, milline tegelik olukord on. igapäevaselt tuleb seista silmitsi olukorraga, kus äh, tuleb äh, päästa inimesi, mm, kes on merehätta sattunud me peame inimesed vastu võtma ja me peame tagama nende inimeste integreerimise oma ühiskonda ja meie peaminister on seda täna hommikul väga selgesõnaliselt ka väljendanud. me peame nõukogus tegema rohkem tööd selle nimel, et esmajoones tagada see, et see, milles me oleme kokku leppinud, ka ellu rakendatakse. mõned teist mainisid ka ümberpaigutamist, me peame kindlasti ka tulevikus vaatama, kuidas need riigid, kes siiani oma lubadusi ei ole täitnud äh, pagulaste kvoodi täitmisel, äh, tulevikus paremini saaksid äh, tegutseda selles valdkonnas. aga lisaks me peame tõhusalt kontrollima ka oma piire. me peame vaatama, kas see, mille osas me kokku oleme leppinud, ka ellu rakendatakse me oleme välja pakkunud platvormi äh,, korraldasime neliteist kuud tagasi ka Valeta tippkohtumise, üle aasta tagasi me võõrustasime seda tippkohtumist äh, ja seal rääkisime erinevatest aspektidest, ka välismõõtmest, sinna ei ole kohale tulnud mitte ainult Euroopa kolleegid, vaid ka kolleegid Aafrikast ja lähipäevadel toimub meil kõrgetasemeline kohtumine äh, selleks, et vaadata, milliseid edusamme on saavutatud mõlemalt poolelt äh, ja äh, Äh, kas meie lubatud äh, raha investeeringuteks äh, on leidnud kasutust selleks, et muutuks olukord Aafrika riikides, ebaseaduslik tegevus just, et see lõpeks Eh, jah, loomulikult me teame, et kuue kuu jooksul me ei eh, suuda tulla välja kõikide lahendustega, mida meil selle probleemi lahendamiseks vaja on, kuid me saame teha siiski tööd selleks, et edasi liikuda, eh, et jagada seda koormat võrdselt. nagu ma juba ütlesin, siis ma, me teame ka, mida tähendab probleemidega üksi toime tulla. meie eesistujana kindlasti jätkame dialoogi teiste riikidega selleks, et saavutada edasiminekuid vastutuse võrdsema jagamise valdkonnas. suur-suur aitäh teile! teile äh, selle arutelu eest ja mul on väga hea meel siin selle esmase arvamuste vahetuste äh, üle ja ma loodan, et me jätkame sellist produktiivset tööd ka lähikuudel. suur aitäh! suur aitäh, äh, härra Borg, teile, kes te kõnelesite nõukogu ja eesistujariigi nimel ja äh, nüüd siis äh, äh, saame öelda, et see väga oluline